et talle selgeks teha, millised on selle koja ja teie fraktsioonide seisukohad. mul tuleb kahjuks kohe osaistungjärgu alguses teile mõned kurvad teated edastada. Need on teated surmajuhtumite kohta, mida te suvepuhkuse tõttu võib-olla ei ole kuulnud ja millest me saame rääkida alles nüüd me mälestame oma kolleegi Irsi Havelit, kes oli kõrgelt hinnatud ja väga armastatud kolleeg, suurepärane poliitik, kellel olid väga kõrged teadmised ja tööstus- ja eelarvekomisjoni töösse panustas ta väga palju. Irsi Havel oli kirglik eurooplane. ta oli erakorraline mees, kes jääb meie mälestustesse ja ma võin teile oma kogemustest öelda, et ta tõesti kogu oma elu pani teiste teenistusse. Euroopa Parlament mälestab ka Edith Mastenbrucki, kelle šokeeriv surm kolmekümne seitsme aastaselt meid kõiki väga sügavalt vapustas. temast jääb maha väikene poeg, kes nüüd kahjuks peab üles kasvama ilma emata me mälestame ka oma varasemaid kolleege Alex Falconeri ja Paddy Lane'i kolleege, keda me õppisime tundma varasematel ametiperioodidel ja kes selle suve jooksul meie hulgast lahkusid. juulikuus, äh, daamid ja härrad, hukkusid õnnestuses Sahharovi laureaat Osvaldo Paia ja tema kaasvõitleja Harold Cepero. õnnetus toimus Kuubal Paia panus oli tervele põlvkonnale Kuuba aktivistidele eeskujuks, eeskujuks nende võitluses poliitilise vabaduse ja inimõiguste eest. võidelda poliitiliste vabaduste, inimõiguste, demokraatia eest oli Osvaldo Paia elu eesmärgiks ja sellepärast me omistasime talle ka Sahharovi auhinna. me kanname oma mõtetes edasi tema panust. kuna meil on nii palju surnud kolleege ja meie hulgast on lahkunud ka Sahharovi laureaat, sellepärast palun teil püsti tõusta üheks leinaminutiks suur tänu! kallid kolleegid kahe nädala pärast toimub ülemkogu.